Läheme kohe päevakorrapunkti, esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused ettevalmistuste kohta, mis puudutavad Euroopa Ülemkogu kohtumist kahekümnendal ja kahekümne esimesel märtsil ja kõigepealt saab nõukogu nimel sõna härra Kurkulas, palun. kõneleja räägib mikrofonita. Euroopa Ülemkogu kohtumine on traditsiooniliselt äh, keskendunud poliitilistele sotsiaalsetele küsimustele. kui aga vaadata järgmise nädala kohtumise päevakorda, siis tegelikult tahaksin rääkida teistest päevakorrapunktidest, mis seal on on palju sündmusi, mis on mõjutanud ka meie päevakorda. sündmused äh, Ukrainas on kogu aeg meie meeltes ja see oli ka see põhjus, miks meil eelmisel nädalal toimus valitsusjuhtide äh, ja riigipeade erakorraline kohtumine. ma ei hakka praegu rääkima selle kohtumise üksikasjadest, sellepärast et sellest räägitakse järgmisel arutelul ütlen teile lihtsalt, et on täiesti tõenäoline, et järgmise nädala ülemkogu vaatab selle, need otsused üle. välissuht-, suhete osas räägime me ka Aafrika tippkohtumisest, kuhu, nagu te võib-olla teate, tuleb kokku sada valitsusjuhti ja riigipead ja seda teisel ja kolmandal aprillil nagu ma juba teile ütlesin, märtsi ülemkogu on traditsiooniliselt äh, pühendatud äh, majanduslikele ja sotsiaalsetele poliitikatele ja ülemkogu president on lubanud äh, rääkida vähemalt kolmest tahust, mis puudutavad meie konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõivet. esiteks majandus pool aastat, teiseks meie tööstuse konkurentsivõime ja kolmandaks kliima ning energiaküsimused tegemist on tõesti tähtsate küsimusega, mis on kõik ka omavahel seotud. Euroopa majanduse poolaasta on meede, millega me saame kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat äh, rakendada, samal ajal aga tööstuse konkurentsivõime ja energia ning kliimaküsimused on osa majanduse poolaastat, meil ei ole võimalik rääkida tööstuse konkurentsivõimest, kui meil ei ole korralikku energia- ja kliimapoliitikat ja vastupidi. mis puudutab Euroopa majanduse poolaastat, siis meie esimene etapp on lõppemas. juba detsembrikuus nõukogu tõi välja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta poliitilised prioriteedid ja see näitab, kui tähtis on see majanduspoolaasta protsess. järgmisel nädalal ülemkogu hindab kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta riigipõhiste soovituste soovituste rakendamist ja teeb juhiseid tulevaseks tööks selleks, et tagada stabiilsust ja et oleks võimalik läbi viia riikide reformikavasid ja konvergentsiprogramme, eriti selles osas, mis puudutab sotsiaalset mõõdet. ma kasutaksin seda võimalust, et tänada parlamenti selle tähtsa töö eest, mis on siin juba ära tehtud väga erinevates majanduspoolaasta küsimustes. praegu on meie majandustsükkel lõppemas. kriisi mõjusid on ikka veel tunda, majanduskasv on ebakindel, aga kõige hullem on suure tõenäosusega selja taga. see on üks põhjuseid, miks ülemkogu vaatab kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide rakendamise üle. komisjon, komisjoni president vaatab strateegia üle ja seda veel enne kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadist ülemkogu. president, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopal on vaja tugevat ja konkurentsivõimelist tööstust. meie konkurentsivõime parandamine on äärmiselt tähtis. tegemist on väga tähtsa tahuga selleks, et äh, tagada meie majanduste äh, uuesti jalgadele aitamine ja nõukogul mõt-, nõukogus mõtleme me selle peale, kuidas tugevdada Euroopa tööstust, me vaatame, kuidas äh, regulatiivset äh, raamistikku parandada siseturu jaoks, kuid sellest ainuüksi ei piisi. sellepärast vaadatakse veel ka meie konkurentsivõime küsimused üle eri, kõikides erinevates poliitikavaldkondades. me vaatame süstemaatiliselt üle konkurentsivõime selleks, et hoolitseda ka selle eest, et me tõesti ka oma eesmärke saame täita ülemkogu tegeleb ka oskuste küsimusega, meil tuleb tagada see, et Euroopal on, on tõesti juurdepääs kvalifitseeritud tööjõule. tegemist on väga tähtsa küsimusega, eriti just teaduse, tehnoloogia, matemaatika ja inseneriteaduste valdkonnas. kõikide nende küsimustega tuleb tegeleda. veel üks küsimus, millega ülemkogu peab tegelema, on see, kuidas äh, tegeleda äh, kõrgetehnoloogiliste valdkondadega, sest need on ka meie jaoks prioriteetsed. konkurentsivõimed on ka, konkurentsivõime on ka ülitähtis, kui me vaatame oma tööstust äh, rahvusvaheliste turgude vaatevinklist, me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa ettevõtted oleksid lõimitud ülemaailmsesse äh, lisandväärtuse ahelasse ja peale selle tuleb mõelda veel ka investeeringute kava peale. tugev ja konkurentsivõime tööstus peab käima käsikäes kliima ja energiapoliitikaga, mis peab olema jätkusuutlik. sellepärast toimub meil esimene arutelu uue poliitilise raamistiku kohta, mis puudutab energiat ja kliimat ja seda aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend ülemkogult eeldatakse, et äh, võetakse vastu esimene kokkulepe, arvestades selle ajakavaga, mis lepiti kokku Varssavis ja kõik need rahvusvahelised sündmused, mis on veel tulemas, eriti COP kakskümmend üks konverents Pariisis järgmisel aastal ja siis veel ka Euroopa Liidu seisukohad emissioonide vähendamise kohta aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend. tegemist on valdkonnaga, millega tuleb lähitulevikus edasi minna ülemkogu sellepärast vaatab, milliseid edusamme on tehtud, sel-, seda eelmise aasta maikuust, kui me viimati rääkisime energiaküsimustest. energia siseturu lõpuleviimine aastaks kaks tuhat viisteist ja hoolitseda selle eest, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid meie energiavõrkudesse võrdselt kaasatud, on üks meie kõige tähtsamaid prioriteete ma toonitan selle küsimuse tähtsust, mõeldes just selle peale, mis viimati on toimunud Ukrainas. ülemkogul tuuakse välja need valdkonnad, kus meil on vaja veel midagi ära teha selleks, et eesmärke täita. me vaatame peale selle veel ka seda, kuidas kõrgete energiahindadega ümber käia president, lugupeetud rahvasaadikud, me eeldame, et sellest ülemkogu kohtumisest saab kohtumine, kus räägitakse nagu alati majandusküsimustest, kuid on ka teisi küsimusi, mida tuleb arutada. ülemkogu tegeleb kõikide nende küsimustega, mõeldes selle peale, kuidas tagada majanduskasvu, luua töökohti ja parandada meie konkurentsivõimet nii nagu on juba mitmeid kordi siin aruteludes öeldud meie majandus ja sotsiaalpoliitika on meie tugevuseks see annab meile ka rahvusvahelisel tasandil suuremat kaalu ja annab meile võimaluse haarata juhtohjad üleilmsel tasandil, aitäh! suur tänu, härra Kurkulas ja nüüd komisjoni nimel president Barroso, palun! ma tänan, härra president, minister eesistuja, lugupeetud saadikud. on selge, et täna maailma Euroopa silmad on kriisil Ukrainas ja ülemkogugi, ma arvan, suure osa oma tööajast pühendab sellele suurele küsimusele. aga eh, me hakkame seda teemat arutama hiljem pisut hommikupoolikul ja sellepärast ma räägin Euroopa Ülemkogu päevakorra teistest peamistest elementidest. ma eeldan, et ülemkogu võtab äh, analüüsida seda edasiminekut, mis on seni toimunud reageerimisel majanduskriisile ja koondab tähelepanu poliitilistele otsustele, mis on vajalikud selleks, et taastumine kiireneks ja tugevneks. meil on vaja vaadata ettepoole ja tugevdada meie konkreetseid meetmeid tööpuuduse vallas. ülemkogu on viimane ülemkogu enne Euroopa Parlamendi valimisi ja tegemist on väga tähtsa üritusega, et tempot hoida. viiakse lõpule esimene faas Euroopa poolaastal ja vaadatakse, kuidas edasi liikuda meie reformide kavaga. komisjon on juba tutvustanud oma hinnangut majandusolukorrale ja sellele, kuidas on lood makromajanduslike reformide läbiviimisega riikides ja nädal tagasi me arutasime seda teemat siin täiskogul, võeti vastu resolutsioon ja seal öeldakse ka, millised on poolaasta prioriteedid ja mul oli hea meel selle üle, et väga lähedal olid seisukohad prioriteetide osas. nagu te teate, me oleme oma majandusprognoose korrigeerinud ja eeldame nüüd üks koma viis protsenti kasvu ja järgmisel aastal kaks protsenti majanduskasvu. nii et see on pisuke paremusele muutumine, nii et majanduskasv naaseb Euroopasse ja seda ka kõige kaitsetumatesse, haavatamatesse liikmesriikidesse. kodumaine tarbimine ka kasvab ja see tähendab seda, et tegemist on hea uudisega riikide eelarvetega ja tähtis on, et fiskaalne konsolideerimine ja struktuurireformid jätkuksid liikmesriikides ja nõrk konkurentsivõime on suureks probleemiks paljudes riikides ja sellepärast äh, riigipõhised soovitused ja strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgide täitmine on väga tähtis endiselt selleks, et majanduskasvu väljavaateid parandada ja see on hea uudis meie kodanikele, sest majanduskasv ju loob töökohti ja neid on vaja luua ennekõike selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu. see on üks meie peamisi prioriteete ja sellepärast me kutsume üles valitsusi noorte töögarantii kavasid koostama ja meil on ka konverents järgmise aasta järgmise kuu alguses siin Brüsselis, et tõesti hoida seda teemat eh, kogu aeg päevakorral, sest tegemist on kõige suurema väljakutsega praegu Euroopa ees, nimelt noorte tööpuudus. nüüd muud teemad eh, kindlustunne tugineb usaldatavusele ja usaldus tekib siis, kui me oma kohustused täidame. ja me oleme nüüd näinud seda, kuidas on taastunud Euroopa finantsturgudel kindlustunne. ühtne järelevalvemehhanismiga töö on plaanipärane ja nüüd on tähtis viimane element, ühtne kriisilahendusmehhanism paika panna. nii et meie oleme oma komisjoni poolset ettepanekut kaitsnud igal viisil ja nüüd on nõukogu käes kord, et valitsustevaheline kokkulepe sünniks. aga peame olema realistid. komisjon äh, ütles veel kord nõukogus, et valitsustevaheline kokkulepe peab olema minimaalne. meie pooldame siiski seda, et äh, võlgade ühendamine äh, toimuks ja et et algusest peale oleks riikidel juurdepääs rahalistel vahenditel. me tahame ka, et haldus oleks lihtsam, samas tuleb kinni pidada Euroopa Liidu õiguse autonoomiast ja otsuste langetamise menetlus äh, peab olema lihtne ja on vaja ka kinni pidada kõikide institutsioonide eelisõigustest ja pädevustest. eile ECOFINis paraku ei suudetud edasi liikuda sekkuda nõukogu ja komisjoni vastava rolli määratlemisel ja komisjon on väga-väga mures sellepärast, äh, kuidas kõik see sobitub kokku ka Euroopa Kohtu praktikaga. nii et tähtis on, et tulemus oleks võimalikult lähedane meie esialgsele ettepanekule, mis läheb absoluutselt kokku Euroopa Liidu primaarõiguse sätetega. lugupeetud saadikud, ma eeldan, et ülemkogu võtab vastu ka oma suhtumise Euroopa Liidu tööstuse renessansi taassünni teatise asjus ja mitte ainult ei teeks sõnu. tähtis on, et meie tööstus oleks konkurentsivõimelisem, seda kõikide liikmesriigi tasandil. probleem on selge, meie tööstusharud on kaotanud konkurentsivõimes ja väga väiksed on investeeringud teadus-arendustegevusse ja edasiliikumine selleks, et äriühingute majandusõhkkond parem oleks, on olnud aeglane ja me oleme maha jäämas oma peamistes konkurentsides ülemaailmses võitluses ja väga raske on laenata normaalsetel tingimustel äriühingutel. meie teeme oma parima, me oleme omaenda eeskirjad muutnud äriühingutele sobivamaks, võrgustikud, toetame investeeringud uutesse tehnoloogiatesse, Horisont kakskümmend kakskümmend on meil ja me kasutame Euroopa Liidu rahalisi vahendeid selleks, et toimuks arukas spetsialiseerumine tööstuses viimase, järgmisel seitsmel aastal. parem juurdepääs VKE-del rahalistele vahenditele, oskuste edasiarendamine, bürokraatia vähendamine, kaubanduslepingute sõlmimine ja majandusdiplomaatia toetamine. Need kõik on meie sammud, aga liikmesriigid peavad olema otsustuskindlad ja pühendunud kõigele sellele. paljud küsimused tuleb ära lahendada liikmesriikide tasandil. mõned riigid peavad rohkem tegema selleks, et toetada oma tööstusi paremini ja tööturud peavad olema tõhusad ja võimaldama töökohti juurde luua ja tuleb ka vähendada VKE-de regulatiivset koormust. innovatsiooniprojektid ja investeeringud peavad kasvama, sest ainult tehnoloogia progress tagab meie konkurentsivõime pikemas perspektiivis ja lõpetuseks kõik vajalikud sammud tuleb astuda selleks, et kaoks need tõkked, mis on endiselt ühtse eh, siseturu teel, sest see on kõige suuremaid probleeme, mis meil Euroopas on, eh, mis meil on ka näiteks digitaliseerimisega ja energia valdkonnas, on vaja rohkem teha, et meil tõesti kujuneks välja ühtne energiasiseturg ja väheneksid energiakulud sedagi arutatakse ülemkogul ja ma arvan, et saadakse ka selge signaal. ja meiegi siit peame saama selge signaali ülemkogule. nüüd kliima ja energiapoliitika ja nende vaheline toime. ma arvan, et seegi on väga tähtis teema, pluss Ukraina äh, Eh, mis on kõige olulisemad ülemkogul. äriühingutel on vaja pikaajalisi prognoose, väljavaateid, et investeeringuid teha ja jääda konkurentsivõimelisemaks. aga energiahinnad kasvavad tarbijatele ja äriühingutel ja see tekitab tõeliselt muret. samas rohelised tehnoloogiad on väga tähtsad selleks, et majandus saaks kasvada ja töökohad juurde tekiksid ja tähtis on, et keskkondagi kaitstaks ja arvestades kriisi Ukrainas, keegi kindlasti ehm, ei unusta, et me oleme energia poolest sõltuvad ja energiahinnad on meil väga kõrged. ja väga tähtis on ka mõelda meie kakskümmend kakskümmend energia kliimapoliitika peale praktiliselt, et see toimiks. me oleme jõudmas oma eesmärkide juurde aastal kaks tuhat kakskümmend, aga nüüd on vaja ka äh, meil mõelda selle peale, mis toimub pärast aastat kaks tuhat kolmkümmend nüüd kliima ja energiaraamistik eh, just selle peale mõtlebki ja teeb ettepaneku siduvateks kasvuhoonegaaside vähendamiseks miinus nelikümmend protsenti eh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend võrreldes üheksakümnenda aastate tasemetega. see on auahne eesmärk, eh, eriti võrreldes ülemaailmsete osalistega, aga see on ka kuluefektiivne ja põhjendatud, nelikümmend protsenti on kõige arukam verstapost meie teel äh, aastasse kaks tuhat viiskümmend. samuti taastuvate energiaallikate eesmärk äh, peaks olema siduv Euroopa Liidu tasandil vähemasti kakskümmend seitse protsenti energiast peaks tulema äh, just taastuvatest energiaallikatest ja omamaised energiaallikad on samuti väga tähtsad meie energiavarustuskindluse jaoks me ei taha enam kahtekümmet kaheksat üksikut eesmärki, vaid meil on alt üles lähenemisviis ja anname suurema paindlikkuse liikmesriikidele oma eesmärke seada, sest see on kõige tõhusam viis, kuidas talitada, näitab meile ajalugu. ja loomulikult siin on tähtis ka eh, arukas tööjaotus, liikmesriigid saavad ise oma taastuvenergia eesmärgid seada ja loomulikult me peame austama seda, milline on liikmesriikide energiaallikate struktuur ja liikmesriigid on need, kes otsustavad siis, millised eesmärgid seada sellest lähtuvalt ja samas me peame toetama igati taastuvaid energiaallikaid, eh, aga kõik peab käima käsikäes meie riigiabi reeglitega. tähtis on, et eh, lõppkokkuvõttes eh, meie ühised eesmärgid tagavad meie edasiliikumise strateegia kakskümmend kakskümmend energiaefektiivsuse osas ei ole seadnud siduvaid eesmärke. me otsustame see seada pärast aastat kaks tuhat neliteist, kui me järgmisi samme hakkame kaaluma ja teist teeme ka ettepanekud veel meie ametisoleku ajal komisjonis. nii et komisjon on raamistiku seadnud nüüd on liikmesriikide valitsuste käes kord tegutseda ja loomulikult ka parlament peab tegutsema ja ma eeldan, et ülemkogu järgmisel nädalal liigub edasi ja annab selge signaali, et töötab kiiresti edasi selle strateegia alusel ja et tempo püsib ja tuleme nende küsimuste juurde tagasi ülemkogul veel enne aasta lõppu. ma arvan, et see saab olema väga tähtis arutelu, sest meil on vaja liikmesriikide omalust, et ka nemad pühenduksid eh, selle väga auahne programmi täitmisele. ma saan aru, et mõnede jaoks on see raske, aga ma eeldan, et me suudame nii säilitada oma konkurentsivõimet ja suuremat rolli etendada kliimaküsimuste lahendamisel, ühendada oma jõupingutused. me ei tohi üksi olla maailmas. tähtis on, et suuremad majandused oleksid ka meiega ühes paadis ja Ban Ki-moon septembrikuus käesoleval aastal korraldab väga kõrgetasemelise tippkohtumise nendes küsimustes ja väga tähtis, et kui me läheme sinna New Yorki septembrikuus, siis me näitame, et Euroopa Liit tõesti on liider ja teeb konkreetseid ettepanekuid. jah, äh, aasta kaks tuhat kolmkümmend on juba nurga taga ja oodata ei saa. ja sellepärast tuleb võimalikult kiiresti tagada kindlustunne ettevõtetele, mis on neile vajalik investeeringute tegemiseks ja liikmesriigid peavad ka tegutsema asuma. me peame kõigepealt oma kodutöö kõik koos ära tegema nii et on selge, meil on vaja otsustavaid samme, rahvusvaheline kontekst on keeruline ja sunnib meid üheskoos tegutsema. ma usun, et hiljutised sündmused on näidanud, kuivõrd tähtis see kõik on et me oleksime üksmeelsed, töötaksime üheskoos. Euroopa institutsioonid on juhi rolli haaranud ja peavad jätkuvalt seda tegema. valimised lähenevad ja eriti majandusraskuste olukorras me e, peame võimalikult palju vaeva nägema, nii nagu rohkem kui kunagi varem, seda ootavad meilt meie kodanikud ja see kõik on kaalul ka ülemkogus ja ma eeldan, et ülemkogu reageerib otsustuskindlalt kõikidele probleemidele. suur tänu, härra Barroso ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Tool. härra president, äh, Euroopa ülemkogu äh, toimub märtsikuus väga äravates olukorda, olukordades, meil on praegu Ukrainas väga terev olu-, olukord ja me näeme, et me peame eurooplastena koostööd tegema, vaadates seda, mis meie ümber toimub, selleks et jõuda rahu tagamiseni. Bono andis meie kongressile edasi väga selge sõna, sõnumi ja ma olen temaga nõus, ta ütles, et Euroopa ei ole majanduslik üksus, see peab muutuma millekski enamaks, Euroopa peab olema ühtne selleks, et olema tugev ja see on võimalus, kuidas oma häält tugevaks muuta maailmas mis puudutab energiapoliitikat ja konkurentsivõimet ja Euroopa poolaastat, siis eh, minu arvates peaksime ülemkogul olema ambitsioonikad äh, me peame moodustama ühtse energiapoliitika kahekümne kaheksas riigis, aga samas eh, energiatootjad kasutavad erinevates regioonides energiahindasid relvadena eh, kodanike vastu. kodanikud on mures, see olukord ei tohiks selline olla. idariikides äh, eh, ma ei taha neid konkreetselt no, minetama hakata, ollakse väga mures äh, tööhõive pärast ja selle pärast, mis toimub nende vahetus äh, naabruses see on ka valimistel meie peamiseks teemaks. me peame looma tingimused selleks, et töökohti tuua. me kasutame slooganeid, selliseid hüüdlauseid ja kasutame samuti säästumeetmeid selleks, et inimesi hirmutada. Claude Juncker on komisjoni presidendikandidaat ja ta rääkis kahekümne üheksandast Euroopa Liidu liikmesriigist ja me peame kõik oma jõupingutused ühendama selleks, et jõuda ühtse Euroopani. Euroopa poolaasta andis meile instrumendi selleks, et Euroopa usaldust taastada, selleks, et investorid samuti usaldaksid Euroopat ja üritaksid kaasa võtta oma jõupingutused stabiilsuse suurendamiseks. me peame saama investeeringud äh, kaasatud Euroopa majandusse. seetõttu on see praegune olukord väga oluline, ülemkogul peame me rääkima ka meie tööstuspoliitikast. me oleme üritanud olla alati liidri rollis ja vaat-, oleme soovinud teadus uuendusi, teadusarendust kasutada. me läheme edasi kui me vaatame ajalehtesid eile, siis te näete, et siin on kaks lehekülge selle kohta, kuidas ettevõtted ettevõtted sulgevad oma uksi ja Alsace'is, minu kodupiirkonnas on see väga valdav ning väga paljud väikesed ettevõtted peavad oma uksed sulgema meil on kakskümmend miljonit VKE-d Euroopas praegu. me peame soodustama nende Äh, tegevust äh, ja me saame niimoodi luua juurde töökohti. kui iga VKE äh, võtab endale tööle ainult ühe inimese, siis ei ole meil kogu piirkonnas Euroopa Liidus ühtegi töötut ja see on ka Euroopa poole aasta ülesanne. mõned inimesed leiavad, et tegemist on suveräänsuse kaotamisega, seda ei tohiks lubada, see aga on vastupida, vastupidine, see suurendab iga riigi suveraan, suveräänsust. meil meil on vaja suuremat koordineerimist ja läbipaistvust ja see aitab eh, meil suveräänsust eurooplastena suurendada. Euroopa poolaasta eh, on eh, selline tugev moodus, kuidas edasi tegutseda ja kuidas tugevdada ka finantsturgusid. Euroopa Liit ja eurooplased on teinud väga suuri jõupingutusi. viimastel aastatel me peaksime olema uhked selle üle, me peaksime olema uhked Euroopa üle, mis meid kaitseb ning kahekümne viiendal mail ütlevad eurooplased, millist Euroopat nad soovivad näha enda jaoks ja ka oma laste jaoks. vastus on minu jaoks selge, meil on vaja rohkem Euroopat, sest Euroopas on kõik lahendused olemas. härra Tool. härra Tool, kolleeg Watson soovib teile küsimuse esitada, olete te valmis vastama, palun, härra Watson aitäh, härra president, kindlasti on kõik minuga siin nõus, kui ma sooviksin õnnitleda teda Rahvapartei juhiks valimise puhul kongressil. kongressil rääkisite te seda, et kuidas Ukraina kriis osutab sellele, et me oleme ohtlikult sõltuvuses Venemaa gaasist ja naftast. miks te ei saada ma-, Moskvasse Angela Merkelit, et ta räägiks Äh, energiapoliitikast ja hindadest, miks te jätate selle John Kerry ülesandeks, teiseks, kui me läheme üle fossiilkütustelt puhtale energiale, siis me saame sõltumatuks Venemaast, aga lisaks sellele äh, saame ka kliimamuutuste vastu võidelda paremini. miks Rahvapartei on endiselt vastu siduvatele rahvusvahelistele eesmärkidele, mis meil on vaja üleminekuks rohelisele energiale, millest rääkis härra Barroso? härra Watson, ma tahaksin teid tänada selle õnnitluse eest. Alsace'is meie, kui saadakse sellisele juhtpositsioonile, vaid pigem avaldatakse kaastunnet, aga ma tänan teid siiski miks ma peaksin äh, siis äh, proua Merkeli saatma Moskvasse, ma olen eurooplane suhted, äh, kui Venemaal on suhted härra proua Merkeliga, siis see oleks väga hea, aga härra Barroso peab äh, äh, läbi rääkima, kõik eurooplased peavad läbi rääkima energiapoliitika üle, sellepärast et meil Saksamaal ei, ei ole selliseid vastuseid olemas, nagu on eurooplastel ma ei leia, et saaks ütelda, et Rahvapartei on keskkonnavastane. mina olen samuti keskkonnaaktivist, aga me peame olema ettevaatlikud. üleilmselt rääkides oleme meie parimad ja kõik teised peavad meie järgi käima ja kui me läheme edasi, me peame edasi minema, aga kui teised, näiteks Hiina meid ei järgi, siis me kaotame kõik oma töökohad ning Euroopa on küll maailma puhtaim, rohelisim riik, aga ilma ühegi töökohata. olin Saksamaal ühes linnas, kus äh, töötajate esindajate juht ütles mulle, vabandust, vabandust ütlesin seda et me peame hoidma kinni igast töökohast, mis meil on ja me ei peaks eh, ettevõtteid nurka suruma keskkonnateemade tõttu ja me peame nendest lugu pidama, ma olen eh, talunik ja ma tean, mis see maksma läheb, aga me, kui me ei pinguta, siis me ei jõua kusagile. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Svoboda, palun. aitäh, härra president. me peaksime olema realistlikud minu arvates Rebecca, palun, palun. me peaksime olema realistlikumad. Euroopa kodanikud äh, on väljendanud oma pettumust äh, selles osas, kui nad räägivad Euroopast. Nad näevad Euroopat tühja kestana, sellise bürokraat, bürokraatliku masinavärgina ja täna, mis sel, mis ma olen näinud nõukogult ja komisjonilt, ei võta arvesse seda pettumust. sest äh, Te rääkisite suunistest, kus need äh, nõukogu suunised on ja kuhu nad viivad, see ei ole eriti selge ja see ei ole selge ei kodanikele ega meile mulle tundub, et ülemkogu, mis tulemas on, on täpselt samasugune nagu eelmised ja, ja kui te vaatate eelmiste ülemkogude järeldusi, siis te näete, on sellised äh, ebamäärased lubadused, äh, kuid siin on selline liberaalne äh, Äh, film, mis äh, justkui segab ülemkogu nägemast äh, tegelikkust. Need sotsiaalsed probleemid, mis meil on, me oleme rikkaim kontinent, kuid ähm, rikkus ja palgad on väga ebavõrdselt jaotunud. Te rääkisite oskustega ja kvalifitseeritud töökohtadest. miks väga paljud noored inimesed lahkuvad riikidest, nagu näiteks Hispaaniast, Prantsusmaalt ja Portugalist? jah, meil on vaja oskuseid, meetmeid, et parandada majanduse olukorda, aga kui me ei suuda asju kattuma panna, siis meil ei ole töökohti ja see on küsimus, millega peab tegeleda kui me vaatame olukorda Ameerika Ühendriikides, siis ega seal kõik ju hästi ei ole, kuid seal on kaks koma neli protsenti majanduskasva, meil on null koma viis euroalas. kuus koma seitse protsenti on tööpuudus USA-s, meil Euroopa Liidus on see kahekordne inflatsioon on üks koma kuus protsenti euroalas, aga null koma kaheksa protsenti. paljud äh, arvavad, et küsimus on inflatsioonis, aga tegelikult äh, me ei ole midagi def äh, siis deflatsiooni vastu ette võtnud. jaanuaris oli üksteist protsenti, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on see sama, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kus see suur edusamm või edasiminek on, millest siin räägitakse? kus on need e- paranemismärgid? kui me nüüd räägime noortest, siis jah, on väga palju noori, kes äh, tegelevad teadusuuringutega, kes on innovatiivsed, kes tahavad uusi ettevõtteid avada, aga mis nõukogu teeb, et neid aidata? me näeme, kuidas väga paljudest riikidest voolavad ajud välja ja meil ei ole võimelised hoidma neid Euroopas ja ei paku neile töökohti inimesed tahavad nägevust, visiooni, kuidas Euroopa saaks väljuda kriisist, meil peavad olema konkreetsed äh, meetmed. aga mida on siis ette võetud kõrgemal tasandil? maksudest kõrvalehoidmine äh, Saksamaal on praegusel hetkel üks mees kohtu ees ja praegusel hetkel tundub, et see mees on jätnud üle kahekümne miljoni euro maksmata, sellepärast et ta spekuleeris rahadega, mis olid tal Šveitsi kontol kakskümmend seitse või võib-olla isegi rohkem miljonit ja seda ainuüksi üks inimene, kuidas me saaksime maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda, kui meil on kaks riiki, mis ikka veel keelduvad midagi tegemast selle vastu. nii et jällegi meil ei ole piisavalt julgust, piisavalt visiooni, piisavalt äh, selgust ja inimesed on pettunud ja just sellepärast ka härra Farage on võib-olla nii äh, edukas, mitte et tal oleks vastuseid, tal vastuseid pole, aga kui tavapoliitikud äh, kukuvad läbi oma tegevuses, siis äärmuslased võidavad sellest alati juurde ja see on see praegune poliitiline olukord Euroopas ja see meenutab mulle ühte meest, kes on öelnud, et äh, proovi uuesti, kuku uuesti läbi, aga kuku paremini läbi. meil ei ole aga seekord aega paremini läbi kukkuda. komisjoni president rääkis kahe tuhande kahekümnendast aastast, aga me teame, et me ei täida neid eesmärke nagu ka Lissaboni eesmärke. jah, ja, ja härra Tool ütles, et me oleme siduvate eesmärkide vastu just sellepärast, et nõukogu ja liikmesriigid ei ole tõesti valmis midagi ära tegema selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke täita, eriti selles osas, mis puudutab kliimat ja energiat. nii et see, mida meil on vaja, on ähm, kiiresti tegutseda, kõigepealt pangandusliit. härra Schäuble, Saksamaa rahandusminister, ütles eile, et mulle ei meeldi valitsustevaheline meede aga ta ütle-, see, mida ta välja pakkus, on valitsustevaheline meede, nii et tõesti, võt-, olgu nüüd siis ka tõsine ja öelgu, et kas ta on selle poolt või vastu. nii et see tõesti ei ole väga nutikas poliitika. tõeline võitlus maksudest kõrvalehoidmise vastu, see oleks hea, oleks hea, kui järgmise nädala ülemkogu ütleks, et nüüd me tõesti üheskoos võitleme maksupettuste vastu, aga ma ei näe seda kuskilt tulemas. ja peale selle oleks meil vaja ka võrdsemat äh, sissetulekute jaotust. see oleks kasulik ka nendele, kes soovivad luua uusi töökohti, eriti rohelisi töökohti. meil oli eelmisel nädalal väga huvitav konverents, kuhu oli kaasa kutsutud ka Joosep Stiglitz ja teised ja nemad ütlesid, et meil on kärbetele ka alternatiiv meil on vaja majanduskasvule suunatud poliitikat, tööhõivele suunatud ja sissetulekutele suunatud poliitikat, selle eest me võitleme ja see peaks olema ka komisjoni nõukogu ülesanne. ja siis on meil võimalik ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke, kliimaeesmärke või ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke saavutada. keskkonnapoliitika, kliimapoliitika äh,, Neid on võimalik ellu viia ainult siis, kui meil on mõistlik, keskkonnasäästlik majanduskasv ja siin peab ülemkogu midagi ette võtma ja ma loodan, et ükskordki ülemkogu saab Euroopa kodanikele anda positiivse sõnumi, aitäh! suur tänu, härra Svoboda, järgmisena saab sõna liberaalide juht härra Verhofstadt, palun uh,! uh kallid kolleegid tegemist on viimase ülemkoguga, viimase ülemkogu kohtumisega enne Euroopa Parlamendi valimisi ja nüüd on tõesti hea hetk selleks, et hinnata, mis on viimase viie aasta jooksul tehtud ja mida me ei teinud ja mis on meie poliitikate tulemuseks. kuid lubage mul kõigepealt öelda, et viimased viis aastat olid härra Barroso tõesti väga dramaatiline periood, meil oli majanduskriis kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme, meil oli riigivõlgade kriis, mis sai alguse Kreekas kahe tuhande üheksanda aasta detsembrikuus, meil oli kohe naaberriikides siin Araabia kevad, väga tähtis sündmus meil oli siis veel Ameerika sõpradega see spioneerimisskandaal, mis ikka veel läheb edasi ja me nüüd tõesti üritame selles osas ka veel uusi seaduseid välja töötada ja nüüd on meil see sügav krais Krimmi poolsaarel. ja see meenutab meile külma sõda, nii et tõesti tegemist on olnud väga Äh, pöördelise ajaga. meil tuleb tõesti mõelda selle peale, mida me oleme teinud kahe tuhande kaheksandast aastast peale majanduskriisi puhkemisest peale oleme me tõesti väga palju finantsalast õigusloomet välja töötanud volinik Barnier juhtimisel, meil on siin pankade kriisist väljatoomise seadusandlus, meil on hoiuste tagamise süsteemid, meil on finantsinstrumentide kohta direktiiv, turu ärakasutamise direktiiv, meil on määrus, mis puudutab äh, reitinguagentuure, kapitalinõuded, nii et tõesti on väga palju ära tehtud finantsvaldkonnas tänu volinik Rehnile oleme väga palju ka äh, hoolitsenud selle eest, et äh, majanduskasvu ja stabiilsuspakti reegleid hakatakse rakendama, varem seda ei tehtud. ja peale selle oleme näinud ka, et Keskpanga puhul on väga palju positiivset ära tehtud. härra Draghi ja need rahavahetustehingute ettepanekud, äh, need on väga palju aidanud meid ja tänu sellele tegelikult surve poliitikutel on vähenenud, et vajalikke reforme läbi viia. ja just sellepärast on nüüd nii tähtis rääkida kodanikele tõtt, kriis ei ole veel läbi. ei ole nii, et kuna nüüd majanduslanguse lõpp on käes, et nüüd on kohe majandus hakanud kasvama ja et me oleme tegelikult praegusel hetkel on meil tegemist stagnatsiooniga, majanduskasv on null kuni kaks protsenti, aga see majanduskasv ei ole piisav, mõeldes eriti tööhõive määrale Euroopas meil on nüüd puudu kahest asjast ja Hannes Voboda siin äh, võrdles USA-d ja Euroopat. miks on erinevused nii suured? sellepärast, et USA lahendas oma pankade probleemi, aga meie praegusel hetkel oleme ikka veel panganduskriisi keskel. me ei ole ikka veel välja töötanud süsteemi, millega oleks võimalik äh, raha suunata pankadest äh, reaalmajandusse VKE Kreekas äh, peab maksma seitse, kaheksa, üheksa, kümme protsenti laenude eest intressi, samamoodi ka Itaalias. me ei tule majanduskriisist välja, kui me ei loo pangandusliitu ja ma tõesti ei usu, et äh, kolmepoolsed läbirääkimised täna positiivselt lõpevad, kui ma näen, mida nõukogu ja ECOFIN eile otsustasid sest see, kui nad üldse midagi otsustasid, sest see polnud päris selge. ja peale selle ka Euroopa konvergentsipoliitika. meil on vaja uut majanduslikku strateegia, Lissaboni strateegia kukkus läbi, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kukkus läbi, miks, sest see ei olnud piisavalt siduv. kui sul on ühisraha, siis on sul vaja ka rohkem konvergentsi ja rohkem siduvaid majanduslikke eesmärke kogu Euroopa Liidu jaoks. ja veel üks punkt midagi hoopis teisest küljest. ma tean, et viimase viie aasta jooksul, härra president, oleme me näinud, et meie poliitika ei ole olnud ühtne, seetõttu see kukkus ka läbi ja seda näeme ka nüüd, kui vaatame kriisi Krimmi poolsaarel ja Ukrainas. meil ei ole julgust Euroopa Liidus, tegemist on meie naabrusega. me räägime Ukrainast mis on ju Euroopa riik, kui te lähete Kiievisse või Odessasse, siis te näete, et te olete keset Euroopat, aga mida meie teeme? milline on meie suhtumine selles osas, mis seal toimub, selle tragöödia osas, mis on Krimmi poolsaarel? meil ei ole mitte mingit tõsiseltvõetavat strateegiat, meil on aga vaja ühte ühte, mis peaks põhinema järgmistel tahkudel. meil on vaja kor-, tõelist ühist energiapoliitikat ja härra Watson ütles juba seda, meil on vaja siduvaid eesmärke, see on ainus võimalus välja töötada tõeline ühine energiapoliitika, meil on vaja ka tõelisi sanktsioone Venemaa vastu. kogu selle räpase raha vastu, mis tuleb Venemaast ja mida investeeritakse Saksamaa majandusse, City of Londonisse ja Prantsuse kinnisvarasse, meil on vaja tõesti tõelisi sanktsioone muidu võime kogu selle asja lõpetunuks äh, kuulutada ja Krimmi poolsaarest saab järgmine külmutatud konflikt aastakümneteks. see on täiesti selge, mis nüüd tuleb ära teha ja seda kõike tuleb teha koos äh, Venemaa juhtkonnaga, mis praegusel hetkel on pööranud selja sellele konsensuspoliitikale, mis töötati välja pärast külma sõja lõppemist tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ja pärast äh, seda oli olukord teine nüüd, aga praegusel hetkel ei ole Venemaa juhtkond valmis enam kunagiste oma osariikide eh, ter-, territoriaalset terviklikkust tunnistama. ja tõesti, me peame olema piisavalt julged Euroopas ja tegema ära kõik, mis vajalik, aitäh! suur tänu, härra Verhofstadt! järgmisena saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna proua Harms lugupeetud presidendid, kallid kolleegid, minu arvates on väga hea, kui teie, härra Barroso, nüüd sellel viimasel kevadisel ülemkogul, mida teie ju ka ette valmistate, vähemalt ma eeldan, et te seda teete, et teie siis ka sellel ülemkogul äkki vaataksite tagasi ja teeksite järeldusi, sest tõesti viimastel aastatel oleme me näinud, et komisjon muudkui korrutab, et kriis on ohjatud ja kõik on hästi, aga nüüd näeme, et teie teisel ametiperioodil komisjoni eesotsas oleme me olnud Euroopa Liidus kus on väga palju lõhesid põhi, lõuna, meie ühiskonnakihtide ülemine osa, alumine osa, kõik toimib halvemini kui viis aastat tagasi ja veel palju halvemini kui kümme aastat tagasi. ja äkki te annaksite oma panuse ja ütleksite, et mis on siin nüüd tõesti valesti läinud ja mul oleks väga hea meel selle üle. ma keskenduksin nüüd kliima ja energiapoliitika aruteludele ja sellele, kui äh, tuleviku võimeline on Euroopa tööstus. me kuulsime juba, kui keeruline on see, kui meil on siin suurte eesmärkidega kliima ja energiapoliitika. aga vaadake Saksamaa poole. tegemist on riigiga, mida võib tõesti nimetada tööstuslikuks kõrbeks, sellepärast et meil on tõesti suured eesmärgid kliima ja energiapoliitikas saksamaa majandus ei saa absoluutselt hakkama ei ole konkurentsivõimeline just nende suurte eesmärkide pärast kes aga seda lolli juttu nüüd tõesti usub jah te naerate siin praegu, mina, mina enam kahjuks naerda ei suuda, sellepärast et seda lolli tõlgendust on võimalik näha ka Euroopa strateegiates härra Barroso, terve ametiperioodi aja komisjoni presidendina te lihtsalt olite nõus sellega, et me Stavros Tiimasega ja Andris Piibalksiga tõesti äh, keskkonnaeesmärkidele keskendusime, kuid nüüd selle ametiperioodi jooksul koos volinik Oettingeriga üritasite te kõik selle, mis me olime saavutada üritanud, uuesti jalge alla trampida. ja need teie komisjoni esitatud äh, kliima- ja tööstuspoliitika eesmärgid äh, ei vasta absoluutselt Euroopa Liidu rollile. on täiesti naeruväärne see, et ei ole mitte mingit tõhususe eesmärki ja alternatiivsete energiaallikate eesmärki. kui vaatate ida poole, siis ka strateegiliselt on see täielik õudus. kuidas te üldse midagi sellist õigustate? Te peate tõesti õigeaegselt ja see saab juhtuda nüüd ainult sellel ülemkogul, et te nüüd lõpetate selle vastutustundetuse veel tuleb teha siin suured kursimuudatused, sest muidu meil ei ole võimalik Pariisis korraldada edukat ÜRO kliimakonverentsi. oma eesmärkidega te pöörasite selja kahe äh, kraadi eesmärgile, sellele eesmärgile, mille meie olime paika pannud selleks, et seda õudset kliimamuutust lõpetada ja peale selle loobusite te ka sellest eesmärgist, et meil on võimalik ka äh, suurte eesmärkidega kliimakaitse puhul tööstuse olukorda parandada. mida me nüüd õpime sellest, mis toimub äh, konfliktis äh, Krimmi poolsaarel ja Venemaaga? energiatõhusus, ressursside tõhus kasutamine on piiratud ressurssidega maailmas tähtis praegu siin kasutatakse seda kõike poliitilistel eesmärkidel, pressitakse välja rahvaid ja see kõik tuleb nüüd panna meie strateegiate keskmesse. ja teie komisjoni presidendina toetasite seda äh, volinikud Tajani ja äh, härra Oettinger millegipärast aga ei ole üldse aru saanud, kuhu poole asjad liiguvad. aitäh, proua Harms, järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Sahradil. suur tänu härra president, minu riik ühines Euroopa Liiduga kümme aastat tagasi. me ühinesime Euroopa Liiduga väga suurte ootustega ja samas nüüd kindlustunne Euroopa Liidu vastu on ainult kolmkümmend protsenti elanikkonnast usub sellesse ja me peame mõtlema, mis on siis sellise madala protsendi põhjuseks. üks vana Tšehhi eh, film eh, ütleb, et kus seltsimehed eh, STV-st vea tegid, küsitakse. siin räägitakse, et konkurentsivõime on nõrgemaks läinud, VKE-d ei leia toetust, ühelt poolt me räägime jah, et me toetame neid, aga samas me ka lämmatame neid Eh, bürokraatiaga, mis on suunatud sellele, et kaitsta tarbijaid ja kaitsta keskkonda, aga mitte VKE-sid ja teie kümne aasta jooksul, härra Barroso, eh, kõik need määrused ja muud õigusaktid, mis äriühingutele kaela on sadanud, üha kuhjuvad. kliimapoliitika on olnud täielik fiasko ja eh, volinike kolleegiumiski, teie oma kolleegid ütlevad seda seitsekümmend viis protsenti on kasvanud eh, energia eh, hulgimüügihinnad ja seitsekümmend protsenti energia hind äriühingutele ja miks nii? sellepärast, et teie kliimapoliitika on selline olnud. ja teie toetus eh, taastuvatele energiaallikatel on põhjuseks nüüd need auhinned, eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend ja lausa nelikümmend protsenti heitmete vähendamine eesmärgina. see tähendab seda, et te võtate pinna meil jalge alt. ja nüüd öö, äh, öö, äh, toimub suur võistlus, kes saab Euroopa komisjoni presidendiks, poliitilised parteid valivad välja omi kandidaate sellele kohale Äh, aga äh, sellega rikutakse Euroopa Liidu aluslepingut, mis viitab Euroopa Parlamendi rollile. tuleb ära oodata, millised on Euroopa Parlamendi valimise tulemused kõigepealt ja arvestades, milline kriis meil Euroopa Liidus valitseb, äh, siis kes on härra Verhofstadt, keegi ei tunne teda Euroopa Liidus ja tema kandideerib nii et kui me siin midagi ei muuda põhimõtteliselt Euroopa Liidus, siis me edasi kuidagi ei liigu. proua Simme vasakpoolsete nimel. aitäh, härra president. härra Barroso, lugupeetud nõukogu president eeloleval ülemkogul kohe kindlasti tegelete te majanduse poolaastaga ja näete, kui positiivselt on võimalik tulemusi hinnata. Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees ja oleks tõesti väga sinisilmne eeldada, et valitsusjuhid nüüd soovivad tõesti äh, ausalt ära rääkida, kuidas asjad on. minu fraktsioon on juba kordi nõudnud, et me peame õppima sellest kriisi ohjamismenetlusest, kus tehti väga palju vigu. see majanduslik majanduse tõusuteele pööramine, millest teie ka väga palju rääkisite, tegelikult paneb kannatama kriisi ohvrid. Nendel polnud mitte midagi pistmist finantsturgude ja maksudest kõrvalehoidmisega, aga nemad vastutavad kriisi eest. kriisi ohvrid eh, ei tunne seda, et majandus oleks uuesti tõusuteel, sellepärast et nii majanduslikud, finantsilised kui ka sotsiaalsed ebakõlad on liiga suured. praegusel hetkel ju avaliku sektori vahendeid kärbitakse ja seetõttu need, kellel pole kriisi põhjustamisega mitte mingit põhjust, kannatavad kõige rohkem. teiselt poolt aga Saksamaa Liitvabariik kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eksportis sada üheksakümmend üheksa miljardit rohkem kui importis. tegemist on kõige suurema ekspordijäägiga Äh, Saksamaa ajaloos ja kogu Euroopas. volinik Rehn on selle välja toonud ja ütles ka samal ajal, et Saksamaal investeeritakse liiga vähe. Saksamaa valitsuse roll Euroopa Liidus, seda võib võrrelda nagu Saksamaa jalgpalli kõige kõrgemat liigat ja sealset äh, juhtivat äh, meeskonda Bayern Münchenit, et kõik on nagu nii-öelda karistamatud, on kuskil teises dimensioonis. me teame, et Bayeri jalgpallimeeskonna president kakskümmend seitse koma kaks miljardi, miljonit eurot makse jättis maksmata, sellegipoolest peab ennast mingiks apostliks, samal ajal aga mõtle, mõeldakse jalgpalli kõrgliigas selle peale, kuidas kärpida selleks, et vee peale jääda ja täpselt samamoodi käituvad ka Merkel ja Schäuble. mina leian ikka veel, et ühtede kasum on teiste kahjum. praegusel hetkel küll läheb Saksamaa majandusel hästi, aga seda ainult lühiajaliselt. kui mitte midagi ei muudeta, siis äh, on uus kriis ukse ees majanduspoolaasta raames pandi suurte võlgadega riikidele makromajanduslikud nõudmised peale. miks ka Saksamaale neid makroma-, miks ka Saksamaa ei ole makromajandusliku järelevalve programmis? miks ei nõuta Saksamaalt, et minimaalset sissetulekut tõstetakse ja miks ei nõuta, et ka Saksamaa teeks äh, investeeringuid jätkusuutlikkuse tagamiseks? ülemkogu tegeleb ka komisjoni kliimaeesmärkidega aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. ma täiesti õudusega lugesin sealt, et liikmesriigid ei pea siduvaid eesmärke vastu võtma ja et ka tõhususe kohta komisjon mitte midagi ei kavatse enam öelda. see on tõesti üks korralik kurb mäng, sellepärast et ma olen veendunud, et kriisi ajal ja üleilmsete väljakutsetega saame me hakkama ainult siis, kui me nii kui sotsiaal kui ka keskkonnapoliitika üle vaatame, viime sisse sotsiaalsed ja keskkonnapoliitilised standardid, mis oleksid kodanike Euroopa Liidu huvid, arengu huvides, aitäh ja järgmisena saab sõna härra Farage, palun EFT fraktsiooni nimel. ma tänan, isegi selle koja standardi järgi on atmosfäär kohutav Äh, härra Barroso on siin ja seitsesada viiskümmend liikmest ainult nelikümmend neli on kohal, miks nii? viisteist aastat olen ma poliitikaga tegelenud ja viimasel viiel aastal on midagi tõesti muutunud. Euroopa režiim kukub kokku, jah äh, siin kutsutakse küll siit ridadest endiselt Euroopa ühendriike looma, aga, aga teised seda ei taha. jah, tahetakse tagasi siia kotta valitud saada, aga see on ka kõik. millised on teie vead? kõigepealt, et euroala laiendasite jah, kõik olnuks kena, kui ainult Saksamaa ja mõned Põhja-Euroopa riigid sinna kuulunuks, aga see, et Vahemere maad euroalasse vastu võeti, on kohutavalt tulemuse andnud. ja teine viga oli inimeste vaba liikumist lubada, laiendada seda ida poole ja lõuna poole. meie Ühendkuningriigis oleme olnud kõige avatum riik immigratsiooni osas, rohkem kui keegi teine Euroopa Liidus ajaloos, seda sadu aastaid, aga nüüd neli tuhat migranti nädalas tulevad, kes jäävad aastaks ja kauemaks ja see on reaalsus ja kui Euroopa Liit midagi ette ei tee, siis see avatud uste poliitika muudab ühiskondi nii, et inimesed ei taha enam seal elada. nii et kuulake majanduse kohta. Te rääkisite siin taas, tööstuse taassünni võimalustest, kõlab väga hästi, kõik väga julgustab, aga siis te ütlete samas, et meil on vaja meie kliimamuutuste eesmärke, süsinikuheitmeid vähendada. jah, USA-s on kildagaas ja energiahinnad langenud. hiinlased kaevandavad kivisütt sellistes kogustes, et võivad iga nädal paar elektrijaama püsti panna. nii et e, see on tegelikult see, mida me taotleme kliimavallas, mis tegelikult hävitab meie majandust ja töökohti. nii et ma usun, et järgmine Euroopa Parlament saab olema palju huvitavama koosseisuga kui praegune. järgmisena saab sõna mitte, oi vabandust, vabandust, siin on sinise kaardi küsimus, proua Sinkler soovib selle esitada, palun Äh, kellele te soovite küsimuse esitada proua sinclaire? härra farage'ile jah palun siis. ma tänan härra president härra Farage, tööpuudus on probleemiks endiselt Euroopa Liidus ja ka Ühendkuningriigis. kas äh, te leiate, et õiglaselt kasutatakse maksumaksjate raha? Äh, nimelt teie naine on teil sekretäriks tööle võetud ja teisedki pereliikmed, kas see on äh, maksumaksjate raha õige kasutamine, härra Farage? kas soovite vastata? ma ei arva, et ma peaks sellele vastama. hästi siis, aga proua McInnes, palun um, härra farage ma loodan et minu küsimustele vastate te rääkisite sellest erutustundest mida poliitika tekitab aga mina ei taha, et see poliitika erutav oleks, ma tahan, et asjad toimiksid. kas, palun jääge siia kotta ja kuulake lugupidavalt neid inimesi, kes teiega räägivad, varem olete alati välja äh, kõndinud. Te ütlete, et äh, entusiasm kahaneb Euroopa Liidus, aga ma arvan, et UKIP-i pooldajate entusiasm on kahanemas. jah, polnuks küsimus, ma ka vastaks. euroskeptitsism kasvab kõikjal Euroopa Liidus ja mitte keegi siin, isegi need maniakid, kes Euroopa projekti usuvad, ei kahtle selles. see tuleb igalt poolt paremalt ja keskelt ja vasakult, see euroskeptit-, natsism. Teie olete Iirimaalt, te peaksite paremini kui keegi teine teadma, et põhjus on selles, et mitte keegi tegelikult ei ole nõustunud poliitilise Euroopa Liiduga. prantslased väga selgelt, pärast seda hollandlased lükkasid põhiseaduse tagasi ja ainult üks riik pidas referendumi Lissaboni lepingu üle, Iirimaa, ja Iirimaa rahvas lükkas selle tagasi. nii et teie küll ei saa mulle öelda, et rahvas toetab mm, Euroopa Ühendriike Reding usub sellesse, Barroso uhub, usub võib-olla sellesse, aga rahvas Euroopas sellesse ei usu. järgmisena saab sõna mitteühinenute nimel härra Prons Uh, jah äh, kui me mõtleme äh, mida me arutame siis tihtipeale äh, tahetakse siin erinevates allikates informatsiooni kokku panna nüüd see ülemkogu mis tulemas on käsitleb euroopa poolaastat mis muuhulgas ka tähendab seda et komisjon kontrollib kuidas reformikavad on ellu viidud muuhulgas ka tööturul ja agendas räägitakse ka konkurentsivõimest tööstuses ja sellest et on vaja et meil oleks tugev tööstuslik alus mis tagab tagant tõukab meie töökohti ja majanduskasvu. kui me mõtleme ECOFIN-i kohtumise peale, mis toimus kuueteistkümnendal veebruaril aastal kaks tuhat kaksteist ja käsitles ka tolle aasta Euroopa poolaastat, siis me leiame, et seal öeldi, reforme on vaja tööturgudel ja eriti palga kujundamise mehhanisme selleks, et töökulud oleksid korralikult korrigeeritud mida see kõik tähendab? Äh, suured majandused, majanduste rühmad äh, siin ajavad üleilmastumise ideoloogiat ja see peab siis hakkama palku vähendama, et saaks konkureerida kiiresti arenevate majandustega või kuidas? tänu järgmisele rahvapartei ja proua Tšernaku, palun. aitäh, äh, härra president nagu me kõik teame, siis äh, see on viimane ülemkogu enne Euroopa Parlamendi valimisi ja see ülemkogu on äh, võtmetähtsusega. päevakord rõhutab äh, Euroopa poolaasta aspekti, mis minu arvates on väga positiivne protsess olnud. selles on ju kokku lepitud viimase paari aasta jooksul. me võtame kokku kokku viie aasta pikkuse majanduskriisi, mis on väga raskelt tabanud liikmesriike, on võetud vastu erinevaid meetmeid selleks, et majanduskasvu ja stabiilsust suurendada, eriti majanduskasvu ja stabiilsuse paketti mõtlen siin. siin on olnud väga suured muutused äh, Euroopa Liidus ja erinevate just äärepoolsetes äh, piirkondades. me näeme, mis on toimunud Araabia kevade raames, endise Nõukogude Liidu riikides. mis nüüd juhtuma hakkab? kas Euroopa Liit on võimeline sellega hakkama saada, vaatamata jõupingutustele, mis on äh, tehtud on minu arvates meie töö peamiseks eesmärgiks see, et erinevad valitsused peavad koostööd tegema, on olnud hilinemisi kolmepoolsetes läb-, läbirää-, kok-, läbirääkimistes, liikmesriikide vahel on olnud erinevaid erimeelsusi ning ei ole töötatud eriti tõhusalt ja kõik see ei olnud seesama, mis alguses Euroopa Liidu loomises, meil on olnud viiskümmend aastat rahu Euroopa kodanikule, kodanikele, kuid tundub, et kodanikud on muutunud väga kriitiliseks ja kas me peame rõhutama neid negatiivseid külgi? jah, aga samas peame esile tõstma ka, ka positiivset. Need küsimused, mis on siin tõstatatud kolleegide poolt minu arvates me peame olema pragmaatilised Euroopa Liidu juhtimisel, kui me tahame kõiki küsimusi lahendada pragmaatiliselt ja praktiliselt, aga praegusel hetkel selline valitsemine, juhtimine puudub, inimesed räägivad rohkemast Euroopast, aga meil on vaja teistsugust Euroopat mille otsustavad liikmesriikides, võttes arvesse, millised on meie vajadused Euroopa juhtimisel selleks, et sisse viia need muudatused, mis meil on, maksudest kõrvalehoidmine, eh, siis ta, maksude vältimine, erinevad maksupettused, me saame töötada ühtse piir, eh, ühtsetes piirides, eh, ühtses raamistikus, see peaks olema järgmise ülemkogu teema pärast Euroopa Parlamendi valimisi härra Farage rääkis euro, oli euroskeptiline ja minu arvates tulevikus ei tohiks see suurt rolli mängida. SED e fraktsioon ning proua Ferreira. aitäh. pangandusliit on võib-olla selline pärand, mida me saame jätta nii Euroopa Parlamendi kui komisjoni poolt järgmiseks ametiajaks kui on olemas poliitilist tahet, siis on võimalik seda teha. komisjoni panus äh, on olnud ülioluline, panemas äh, kokku õiguslikke tekste, aga Euroopa Parlament tahaks näha, et äh, komisjon oleks palju otsusekindlam, aktiivsem õigusloomes Euroopa Liidu sees Jones Tornadas, kes on ECOFIN-i president koos äh, Jerome Dijsselbloemiga töötasid koos tegid läbirääkimisi, tulid välja väga tõsiste ettepanekutega, mis äh, oleksid võimaldanud konsensuse saavutamist, aga aeg on lõppemas ja me ei saa seada ohtu selle teksti äh, kvaliteeti, mille me koostame. raportöörid, fraktsioonid, äh, president, neil kõik on, on antud väga selge poliitiline mandaat. meil on vaja pangandus, see kriisilahendusmehhanismi, mis oleks stabiilne, stabiilne minu arvates äh, maksumaksjad ja, ja äh, aktsionärid peavad äh, saama tuge. minu arvates ühtne kriisi lahendusmehhanism võiks olla selleks lahenduseks nende jaoks ma leian, et see on ainukene moodus, kuidas eh, olla usaldusväärsed, võttes arvesse nende, neid põhimõtteid, on parlament avatud läbirääkimistele, aga me peame meeles pidamas, pidama eh, ühtseid põhimõtteid, kui ei, siis ei ole võimalik kokkuleppele eh, jõuda ja see ohustab suuresti Pangandusliidu usaldusväärsust. meie tahame selle õigusliku tekstiga lõpule jõuda, oleme pühendunud sellele, aga mõlemad osapooled peavad olema kaasatud selleks, et edu saavutada, saavutada töötada, me oleme võtnud oma õlgadele väga suure vastutuse koorma, et edasi töötada, aga me peame tagama seda, et institutsioonid äh, töötaksid käsikäes. rohelised ja proua Evans, palun. aitäh, härra president. kliimaenergia raamistiku äh, esimene arutelu toimub järgmisel nädalal, meil on, peame olema tõsiseltvõetavad, sellepärast et praegu on kliima soojenemine väga häiriv ja väga ohtlik. me peame investeerima taastuvenergiasse, me peame kuulama ära tõenditepõhised argumendid ja teadusringkonnad. Need eesmärgid, mis meil on eh, pandud paika, peavad olema siduvad ja need peaksid vähendama ka meie kulutusi äh, tervishoiuteenustele. tegemist ei ole ainult kliimapoliitikaga, vaid ka majanduspoliitikaga. Äh, meil on vaja luua töökohti, no eriti just noortele ja energiasektor peab olema äh, see jätkusuuslik. ma tean oma valimisringkonnast, et meilt oodatakse juhtrolli võtmist, me peame töötama tõhusalt selleks, et kliimamuutuste vastu võidelda ja ma kutsun ülemkogu üles nendele väljakutsedele vastama fraktsioon. suur tänu ja nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Salvini. aitäh, härra president. euro on surnud. euro on kaputt täiesti ja see ähvardab ka tappa kogu Euroopa, mis oli tegelikult hea mõte. euroskeptikud on olemas sellepärast, et on olemas kriis, tööpuudus, enesetapud, nälg ning see kõik on suurenenud viimase viieteistkümne aasta jooksul. mul on väga kahju, et härra Barrosol ei ole aega mind üldse kuulata, ta ei kuula ära minu kriitikat siin öeldakse, et kaitstakse pangade huvisid, finantssektori huvisid, aga me peaksime kaitsma pigem oma ettevõtjaid. Kanada, Jaapan, Jaapan ja USA on võtnud sellised seisukohad, et oma tööstust ja ettevõtet kaitsta ja võtnud vastu vastavad meetmed, meie ei ole me seda teinud. nii et me räägime siin mitte millestki, me äh, lihtsalt hävitame ära tuhandeid ettevõtteid ja ja vähendame töökohti ning äh, kui te ei taha, et Euroopa sureks ära koos äh, euroga, siis tuleb võtta vastu väga konkreetseid meetmeid. aitäh ja nüüd Rahvaparteist äh, härra Roil, palun. härra president, kallid kolleegid esiteks tõesti, me teeme Euroopa Liidus edusamme, see on täiesti ilmselge, ma ei saa üldse aru, miks peab siin rääkida, peab siin rääkima ainult suurtest probleemidest. teiseks, me näeme, et Euroopa tööstus ja majandusmaastikul on meil probleeme majanduskasvu ja tööhõivega ja tõesti selle küsimusega tuleb siis tegeleda tuhande üheksasaja seitsmendal aastal oli tööstuse osakaal kakskümmend seitse protsenti nüüd aga viisteist koma kaks protsenti nii et tõesti midagi tuleb ette võtta ja me peame hoolitsema selle eest et euroopa riikide deindustrialiseerimine ei läheks edasi ainult viies riigis on tööstuslik väärtuse loomine tõusnud ja meil on ainult väga vähe tööstuse valdkonnas esirinnas olevaid riike, nii et tõesti, meil tuleb tõesti rohkem hoolitseda tööstuse ja majanduskasvu eest ja mitte sellega, et me siin äh, raha loobime aknast välja, vaid me tõesti peaksime mõttetud reeglid ära kaotama. tahan teile öelda, et ei ole vaja kogu aeg uusi eesmärke täita ja niimoodi tööstusettevõtteid veelgi rohkem koormata, vaid tähtis on, et meil oleksid nutikad eesmärgid, nutikad programmid ja projektid, tuleb luua motivatsiooni, stiimuleid, tuleb teadus- ja arengutööle hoog sisse anda ja seda kõike kasutada tööstuses ja mulle tundub, et viimaste aastate poliitikat on võimalik parandada meil on vaja siin tõesti kõikides valdkondades vaja tööstust toetada, meil on vaja rohkem konkurentsivõimele suunatud projekte, meil on sellist projekti, nagu komisjon selle välja pakkus, et me, meil oleks tööstuse osakaal jällegi kakskümmend protsenti ja ma arvan, et oleks väga hea, kui me kõikide seaduste puhul, mis me välja töötame, teeksime ka sellise konkurentsivõime kontrolli ja vaatame, kuidas see mõjutab Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. aitäh ja järgmisena sotsiaaldemokraatide fraktsioonist härra Guerrero Salom, palun suur tänu, härra president. mõned minutid tagasi rääkis Hannes Voboda selle ülemkogu riskidest. võib tõesti juhtuda, et ka sellel ülemkogul ei võeta mitte midagi vastu ja käitutakse täpselt samamoodi nagu ka varem suure tõenäosusega üritatakse jällegi leida eesmärkide puhul kõige väiksem ühine nimetaja ja suured eesmärgid unustatakse ära. me rääkisime energiast mõned ku- nädalad tagasi pani parlament oma kliimaeesmärgid ja prioriteedid paika ja me ütlesime, et äh, alternatiivsete energiaallikate osa tuleb suurendada kolmkümmend protsenti, heitmeid tuleb vähendada nelikümmend protsenti ja peale selle tuleb energiatõhusust suurendada nelikümmend protsenti. aga mida tegi komisjon pärast parlamendi resolutsiooni, nad tegid ettepaneku, mille eesmärgid on palju väiksemad kui see, mis meie olime paika pannud alternatiivsete energiaallikate puhul oli eesmärk madalam, mitte mingit energiatõhususe eesmärki, nüüd komisjon on öelnud, et septembris või oktoobris kavatsevad nad selles osas ka teha meile ettepaneku, aga see on siis juba tõesti komisjoni ametiperioodi lõpus. Äh, härra Barroso saab väga hästi hispaania keelest aru, sellepärast peaks ta millest aru saama parem hilja kui mitte kunagi, öeldakse ka hispaania keeles, nii et tõesti tulgem nende tõhususe eesmärkidega välja pigem hilja kui üldse mitte ärge unustage, et meil oli Fukushima õnnestus, meil on aga ka uued tehnoloogiad, mis on kindlamad ja nüüd see Ukraina kriis on välja toonud meil ka selle energiapoliitilise ebakindluse ja see kõik näitab, et me peame tõesti alternatiivse energiaallikate osas tegema tõesti rohkem pingutama, me peame erinevate äh, liikmesriikide võrgud ühendama ja minu fraktsioon on alati nõudnud siduvaid ja suurte eesmär-, suuri eesmärke. Saksamaa teeb juba seda, Saksamaal on tõesti suurte eesmärkide energiapoliitika, teised riigid nagu Hispaania kahjuks mitte nad tegelikult lõhkusid ära kõik selle, mis alternatiivse energiaallikate puhul oli ära tehtud, nad energiaturul korraldasid täiesti korraliku kaose, mis endaga kaasa toob vähem investeeringuid ja me tegelikult ei saavuta siis mitte midagi. suur tänu ja järgmisena härra Lavia, palun. aitäh, härra president nõukogu president, härra volinik, on täiesti selge, et praegusel hetkel on äh, olukord, mil kodanikud on pöördunud institutsioonide vastu. meil on peagi tulemas Euroopa Parlamendi valimised ja me peame võtma kokku oma töö, mis me oleme teinud viimastel aastatel ja mõtlema selle peale, mida peab järgnevatel aastatel tegema. kõik see, mis on tehtud, ei ole selgelt olnud piisav, sest tulemused on ju meie kõigi ees siin Euroopas on väga suured erinevused äh, majanduskasvu osas eri, eri, liikmesriigiti. Euroopa Liit oleks pidanud rohkemat tegema, me tegime väga vähe ning kevade ülemkogu mis äh, tegeleb konkurentsivõimega tavaliselt, äh, paneb praegu päevakorda kolm punkti, poolaasta konkurentsivõime ja kliima- ja energiapoliitika aga kas äh, need on need, kas need on ainukesed äh, küsimused, millega tegeleda, meil on vaja uusi instrumente, meil on vaja uusi elemente, meil on vaja rohkemat paindlikkust selleks, et suurendada majanduskasvu, meil on vaja uusi finantsinstrumente selleks, et toetada meie ettevõtluskeskkonda ressurss, ressursse on väga vähe, me peame mõtlema, millised on need meie võimalused selleks, et uute väljakutsetega hakkama saada, mõnedes riikides on noorte tööpuudus ääretult suur, pangandusliit, jah, see on väga oluline samm, me peame selle lõpule viima, aga me peame kõik koos tegutsema, sest intressimäärad äh, on liiga suured praegu kõikide ettevõtjate jaoks kogu Euroopas suur tänu, härra Lavia ja nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsioonist proua Perez, palun. suur tänu, härra president. härra Barrosot ei huvita see arutelu, tema on lahkunud, aga tegemist on viimase kevadise ülemkoguga tema jaoks nojah, tegelikult on mul selle üle ainult hea meel, sellepärast et president Barroso ei ole ilmselgelt aru saanud, milleks on need kevadised ülemkogud ette nähtud tegemist ei saa olla lihtsalt mingi äh, säästmise ja kärpeüritusega, äh, mille puhul ei arvestata sotsiaalsete mõõtmetega. ja me näeme, et olukord Euroopas on läinud üha hullemaks pärast äh, härra Barroso kümmet ametiaastat meil on vaja majandus poolaasta jaoks juhiseks, kuid mulle tundub, et juhiseid, kuid mulle tundub, et varasemast ei ole õpitud. ei saa olla nii, et me ei saa anda selgeid kasvuprognoose. võime küll öelda, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on edukas, kuid vaadakem näitajaid, mitte midagi pole saavutatud ja väga palju tuleb muuta, nii et meil tõesti on vaja uut komisjoni selleks, et me saaksime tõelise Euroopa strateegia koos üleilmse visiooniga selleks, et me saaksime tõesti hoolitseda selle eest, et investeeringutest on midagi kasu ja et tööhõivest saab uuesti prioriteet. härra Barroso juba seitse aastat on äh, hoolitsenud äh, Euroopa energiastrateegia väljatöötamise eest, aga ta ei ole samas olnud võimeline seda rakendama. ja praegusel hetkel me näeme, milline suur lõhe on meil keset Euroopast. Barroso räägib äh, tööstuse renessansist, kuid mida on ta teinud selleks, et energiast muuta ma-, majanduse kasv, et energiast teha majanduse kasvuhoobe? meil peab olema poliitiline tahe seal, me peame olema võimelised tegutsema, meie peame olema need, kes loovad tõesti energialiidu, mis aitaks ka kogu Euroopas tagada täistööhõive. mul on ma tõesti loodan, et see, et Junckerit seal kohal pole, aitab ka tegelikult finantsvahendid panna selle strateegia keskmesse. aitäh ja järgmisena härra Odi, palun suur tänu, härra president. mina soovin härra Barrosot õnnitleda ja ka härra Van Rompuyd äh, kõige tehtu eest. proua Perez, ma annaksin teile nõu, teate, pöörduge Prantsusmaa presidendi poole, tema on nõukogu liige ja tal on tavaliselt väga palju mõjutusvõimalusi. ei ole mitte härra Barroso see, kes lihtsalt äh, neid otsuseid vastu võtab, ka meie saame seda teha. ja ülemkogul tõesti ju tegeletakse finantsküsimustega. tõesti, finantspoliitika on väga tähtis, valitsusjuhid ja riigipead peavad mõtlema ka selle peale, et kõik Euroopa poliitika valdkonnad ähm, seavad endale eesmärgiks äh, eduka tööstusvaldkonna. me räägime siin äh, konkurentsivõimest, äh, komisjon on Euroopa on mitu ettepanekut tagasi lükanud selleks, et äh, lasta ühendada suuri ettevõtteid. Äh, nii et tõesti, me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, tööstuspoliitika ei oleks lihtsalt kaubanduspoliitika kasulapseks. siis valimised millega peaksid kodanikud arvestama? meie Euroopa Parlamendis peaksime siin to-, pidama suuri arutelusid, meile tuleb esitada ka kõik dokumendid, mis on vastu võtnud riigipead ja valitsusjuhid ja peale selle tuleb meile esitada ka komisjoni dokument, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ülevaatamist. aitäh! proua Perez soovib teile küsimuse esitada, olete te valmis ja palun, proua Perez härra Odi, teie vaatate väga valivalt praegust olukorda. meil ei ole ju president siin suuri energiaallik-, algatusi teinud ka Saksamaa-Prantsusmaa suhetes, seda pole näinud ja see kõik on ju tegelikult kooskõlas strateegiatega, mida me oleme välja pannud ma ei saa nüüd täpselt aru, kus oli see küsimus, aga mul on väga hea meel, et Prantsuse president on nüüd midagi teinud, sest aasta tagasi ta seda ei teinud. nii et tõesti palju õnne talle siis. suur tänu ja nüüd Rahvaparteist härra Kürk, palun. aitäh, härra president, kallid kolleegid. Euroopa tööstus on strateegiliselt tähtis tööhõive ja majanduskasvu jaoks viimastel aastatel on meie mandri roll maailma majanduses muutunud väiksemaks ja seetõttu tuleb meil oma ülesanded üle vaadata, meil tuleb tõesti Euroopa konkurentsivõimet parandada ja me peame tagama selle, et me saame uuesti Euroopa majanduse käima lükata terasetööstuse olukord on äärmiselt tähtis. finantskriis ja Euroopa Liidu kliimapoliitika on tegelikult täiesti kahe silma vahele jätnud äh, reaalmajanduse olukorra ja see kõik muudab äh, terasetööstuse täiesti konkurentsivõimetuks. selleks, et olla konkurentsivõimeline, on äärmiselt tähtis see, et Äh, energia ja kliimapakett kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks arvestab tehnoloogiliste võimetega ja ka meie rahvusvaheliste konkurentidega. aga meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et energiahinnad langevad, sellepärast et Euroopa tööstus maksab kaks-kolm korda rohkem energia eest kui meie konkurendid ja sellepärast peavad liikmesriigid ka selles valdkonnas midagi ette võtma. suur tänu, härra Kirke, järgmisena härra Rangel, palun Rahvaparteist. suur tänu. esimene asi, mida ma tahtsin rõhutada ja minu arvates on tegemist otsustava aspektiga, eh, ülemkogu päevakorras, nimelt Pangandusliit. pangandusliit on peatähtis, meil on vaja et nõukogu, ülemkogu oleks siin avatud ja paindlik, et parlamendi ja komisjoni seisukohadki seal toetust leiaksid. Portugali valitsus on töötanud äh, ülemkogus väga tugevasti sellega, et tõesti rõhutada, kuivõrd tähtis on tõeline pangandusliit ja ei ole vaja mingit valitsustevahelist pangandusliidu fragmenteerimist. ja kõik tähtsad Portugali ministrid on rõhutanud seda, kuivõrd oluline on pangandusliit ja Saksa rahandusminister on seda teinud ja Kreeka, Portugal, Hispaania, Itaalia, teised leiavad, et see teema on kõige aktuaalsem nende jaoks on vaja hea seista selle eest, et Põhja-Euroopa äriühingutel oleks rahastamistingimused samasugused nagu lõunapoolsetel ja et äriühingud ei karistata selle eest, mis riigis nad pärit on ja kus nad tegutsevad. tähtis on tagada, et konkurentsivõimelisel äriühingul oleks samasugused laenamistingimused nagu igal pool, ükskõik, kas siis on Stockholmist, Lissabonist või Ateenast nad ma tänan nüüd härra Van Nistelrooy. on väga hea, et tõesti siin me oleme keskendunud Euroopas toodetud äh, toodetele ja et see on teie ülemkogus päevakorras, me oleme tihti tõesti rääkinud oskusteavest, aga ja seda hoidnud Euroopas, aga tootmine on toimunud äh, mujal. näiteks äh, liitiumpatareid, need ju loodi Euroopas, aga toodetakse neid mujal, nii et neid küsimusi tuleb paremini paremini lahendada ja samamoodi ka päikesepaneelide uus põlvkond. vana põlvkond äh, äh, seda valmistati Kaug-Idas, aga uut põlvkonda tuleks hakata tootma Euroopas. meil on vaja tõesti uut lähenemist ja see kõik on võimalik, kui me investeerimispanga tõukefondide vahendeid kasutame samamoodi nagu ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide täitmise vahendeid. ja me peame siin tõesti kokkuleppeid ettevõtetega sõlmima ja ma tean, et komisjon on siin teinud juba esimesi samme. Äh, volinik Dajani ja ka teised vaatavad äh, seda tootmist minu piirkonnas ja tõesti, kui me tagatisi kasutame natukene teistmoodi, siis me saame tõesti ülikoolid ja ettevõtted kokku viia ja lasta neil koostööd teha ja niimoodi tagada majanduskasvu ja töökohtade loomist aitäh, härra Van Nistelrooy ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, üheksa inimest on soovinud sõna saada. kui te kõik kõneajast kinni peate, siis tõesti annan ka kõigile sõna. kõigepealt proua McInnes, palun. ma tänan, president ma arvan, et tähtis on see, et me mõtleksime selle üle järele, et kui me vaatame sisemisi probleeme Euroopa Liidus, siis ülemkogu president on öelnud, et tuleb kindlasti käsitleda ka Ukraina olukorda ja see on siis väljapoole vaatav. aga ei ole kedagi siin kogus, kes ütleks, et kõik on väga hea. Iirimaal me teame, et paljud inimesed ei ole eh, kogenud seda, et nende elu oleks paremaks läinud me tahtnuks seda, aga samas peame ka ütlema, et stabiilsus on taastunud ja et kasv on jälle olemas. võib-olla liiga tagasihoidlik küll, aga siiski ja nüüd on vaja seda tagant tõugata ja sellepärast ma toetan härra Van Nistelrooy märkust, et on vaja tootmine tuua Euroopa Liitu, et me tõesti saaksime jätkusuutlikult töökohti juurde luua ja Äh, Kelti tiiger, mis meil Iirimaal oli viimati, ei olnud jätkusuutlik. oli vaja sealt korda seada mm, ja nüüd anname inimestele lootust. aitäh ja proua Kadenbach järgmiseks. lugupeetud president, härra volinik, äh, nõukogu eesistuja, te täna rääkisite sellest, et ülemkogu tegeleb tööstuse konkurentsivõime ja energia ning kliimapoliitikaga sellepärast et need valdkonnad peavad olema omavahel ühendatud. minu arvates on tegemist siin hoopis rohkemaga kui koosmänguga tegemist, mina olen nimelt veendunud, et jätkusuutlikud äh, ja suurte eesmärkidega ning kliimapoliitika tagab selle, et põllumajandus jääb jalgadele ja teiselt poolt aitab see ka Euroopas luua töökohti ja heaolu. ainult äh, alternatiivsete energiaallikate kasutamise ja inimeste heaolu parandamisega on meil võimalik ka uusi töökohti luua ja vanu kindlustada. tulevikku suunatud areng näitab seda, et äh, et praegune põlvkond äh, peab elama niimoodi, et ta ei ohusta järeltulevaid põlvkondi. kui me ei ole võimelised praeguse põlvkonna vajadustega arvestama ja ei investeeri majanduskasvu ja haridusse, siis tegelikult me rikume ära nii praeguse kui ka tulevase põlvkonna elu. suur tänu, järgmisena proua Bilbao Barandika, palun. ma tänan, president, volinik minister, ma kordan neid sõnu, mida ma kuulsin oma riigi presidendilt, kui ta Hispaanias üleilmsel foorumil sõna võttis möödunud nädalal ja esines Euroopa liidrite ees. ta rääkis kokkulepet inimeste, töökohtade, majanduse vahel ja meil on vaja samasuguseid kohustusi võtta, nagu me võtsime pankade osas on vaja tõesti tagada laenud ettevõtjatele, sest reaalses majanduses ja inimkapitalis on lahendus noored, naised, need, kes tegutsevad reaalmajanduses, äh, on olulised ja mitte finantsspekulatsioonid. ja me näeme, et hiinlased tegutsevad samamoodi nagu meie, aga nemad ei ole kaitstud mürgiste ehm, saastepilvede eest, kui nad oma tööd teevad ja sedagi tuleb arvesse võtta. president Barroso ei ole enam siin, aga see peaks olema meie sõnum eh, tippkohtumisele ja ka New Yorgis septembrikuisele tippkohtumisele. ma tänan. me räägime töökohtadest. Euroopa ärijuhid on öelnud, et siduvate taastuvenergia Äh, eesmärkidega õnnestub juurde luua viissada seitsekümmend tuhat töökohta aastaks kolmkümmend. aga kas me siis tõesti saame keelduda nendest töökohtadest uutest, kui meil on nii palju töötuid. härra Rein, me tahame, et meil oleks siduvad eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ka taastuvenergia vallas, et need töökohad tõesti tekiksid. suur tänu, järgmisena härra Van Baalen, Van Dalen, palun. härra president, Euroopa Ülemkogu tegeleb äh, nende tsaristlike jõududega, mis soovivad Nõukogude Liitu üles ehitada, nad tagavad, jagavad siin Nõukogude Liidu passe ja toetavad äh, allasurumist. Gruusia, Ukraina, järgmisena kindlasti Moldova, tegemist on tõesti jät-, jätkuva Venemaa poliitikaga. mida peab ülemkogu järgmisel nädalal ette võtma? Ukraina kuulub äh, selle mandri ühe kõige korrup-, korruptiivsemad, kõige korruptiivsemate riikide hulka, nii Janukovitš kui ka Timošenko on rahva raha oma tasku pistnud, nii et tõesti tuleb toetada ainult karmide reeglitega, ainult siis, kui tehakse koostööd IMF-iga. ja eelmisel aastal räägiti sellest, et Putinit huvitab ainult tema pangaarve ja tema raha ja just sellepärast tulebki meil äh, varad külmutada ning ka meie energiapoliitikat tuleb täiesti muuta, sest me liiga palju sõltume Vene gaasist. härra Gžip. härra Gžip, palun. Äh, suur tänu, härra president Euroopa Ülemkogul on väga õiged küsimused arutada, olukord Ukrainas ühelt poolt ja teiselt poolt energia ja kliima raamistik. Need käivad käsikäes, energia varustuskindlus, energiajulgeolek. seda teemat tuleb nüüd käsitleda meie suhete kontekstis Venemaaga, Ukraina ja Venemaa suhete kontekstis. kliimapoliitika peab eh, arvestama ka sellega, mida teevad suured tegijad maailma areenil, Euroopa Liit ei saa siin üksi tegutseda. energiapoliitika eh, peavad määratlema liikmesriigid, ainult nii on võimalik tõesti äh, taaselustada Euroopa Liidu tööstus ja, ja taasta need töökohad, mis on läinud kaduma, viis miljonit töökohta kadus äh, kriisi käigus ja praegu on kakskümmend miljonit eurooplast ilma tööta ja seda peab ülemkogu arutama. ma tänan, härra Tabadži. aitäh. töötus Euroopa kodanikke huvitab töötus, neid aga ei huvita see, kuidas nõukogu oma naba vahib. jah, kohe kindlasti on väga palju ära tehtud selleks, et energiavõrke ühendada, kuid väga paljude liikmesriikide jaoks, ka Ungari jaoks ei ole mitte mingit alternatiivi siis, kui Venemaalt gaasi enam ei tarnita. kas nõukogu ja komisjon on ka alternatiivide peale mõelnud? stabiilsus see on veel savijalgadel ja just tõttu peame me olema väga ettevaatlikud, eriti mõeldes ka konflikti peale Ukrainas. kriisi suurenemine Euroopa Liidu ja Venemaa vahel võib tegelikult ka seda savijalgadel majanduskasvu ähm, mõjutada ja majandussanktsioonid võivad bumerangina meie hoovile tagasi tulla, nii et olgem ettevaatlikud ma tänan, härra Vaigl. Äh, jah, ma tänan. ma leian, et äh, sündmused Ukrainas ja teisedki külmutatud konfliktid äh, tähendab seda, et tekib veel üks uus kriisipiirkond ja ülemkogu peab vaatama, mis siis toimub meie ühises välispoliitika vallas, kas seda hakkavad asendama ad hoc külaskäigud eh, koha peale ministrite sõidud Kiievisse ja tulemuseks on skandaalsed tulemused, nagu näiteks Eesti välisministri ja proua Ashtoni telefonikõne või öö, eh, asenduvad need äh, näiteks kolme ministri äh, ettepanekuga ja külaskäiguga, mis kestis kakskümmend neli tundi. me peame näitama, mida Euroopa Liit suudab äh, lahendades külmutatud konflikte ja mitte uusi konflikte juurde looma. meil on vaja ühist välispoliitikat ja riigipead ja valitsusjuhid peavad andma selge signaali, milline see poliitika peab välja hakkama nägema. ma tänan ja viimane vaba mikrofoni voorus on proua Anna Komes. president, kuidas saab olla tõhusat ja usutavat tööstuspoliitikat või äripoliitikat või konkurentsipoliitikat, kui ülemkogu ja komisjon jätkuvalt pigistavad silma kinni selle eest, et toimub tormijooks hoopis halvemate tingimuste poole ja kui ei, ei tegeleta maksudest kõrvalehiilmise skandaalidega. E, USA senatis tuli e, aruanne, mis näitas, et Šveitsi pangad on tohutult kaasatud maksupettustesse e, mis puudutavad Ameerika maksumaksjaid, sama toimub ka Euroopa maksumaksjatega ühelt poolt nõutakse tohutuid makse keskklassilt, eh, vaestelt riikidelt eh, nagu Portugal, samas need ülirikkad eh, kasutavad ära süsteemi, mis on absoluutselt vastuvõetamatu. mida teevad komisjon ja nõukogu, et lõpetada see? ma tänan, Anna ja nii me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru lõppu ja ma annan sõna volinik Reinile, et kuulame, mida komisjon arvab nendest märkustest, mis kõlasid. suur tänu, president, lugupeetud saadikud, kõigepealt ma tänan selle väga tõsise ja sisulise arutelu eest küsimuste üle, mis seonduvad eelseisva ülemkoguga. Äh, jah, mul tekkis äh, vahepeal kiusatus äh, ka tõstatada sinine kaart, et küsimusi esitada mõningate argumentide kohta, mis kõlasid näiteks härra Farage'i suust, aga ma ei leidnud enda eest siin seda sinist kaarti. ja siis ma nüüd teen omapoolsed märkused ja vastumärkused kuuldule möödunud täiskogul me arutasime põhjalikult Euroopa poolaasta teemat ja möödunud nädalatel meie talvine prognoos komisjonis tõesti kinnitas seda, et Euroopa majandus on taastumas. see taastumine tugineb ennekõike siseriiklikule nõudlusele ja on nüüd laiapõhjalisem liikmesriikides, hõlmab ka enamikke kaitsetutest haavatavatest liikmesriikidest. möödunud nädalal me avaldasime oma analüüsi ja järeldused eh, pärast seda, kui me põhjalikult analüüsisime seitsmeteistkümne liikmesriigi majandusi ja meie analüüs näitab, et liikmesriigid tõesti on edasi liikumas ja äh, tegu-, tegelevad oma majanduslike väljakutsetega, aga see edasiminek ei ole mitte ühesugune kõikides liikmesriikides ja mõnel pool on vaja seda tugevdada, eriti võitlust äh, tööpuuduse vastu, mis on täiesti vastuvõetamatult kõrge paljudes riikides me äh, arvame, et liikmesriigid reageerivad jõuliselt ja oleme valmis neid toetama konstruktiivset partnerlussuhetes, et tugevdada tõesti nende majanduse taastamust ja töökohtade loomist. nüüd peamine sõnum komisjonilt euroala liikmesriikidele on jätkuvalt, et väga on vaja, et Itaalia ja Prantsusmaa intensiivistaksid majandusreforme selleks, et tagada majanduskasv, konkurentsivõime ja töökohad. jah, on vaja tugevdada siseriiklikku nõue, nõudlust seal ja eriti siseriiklikke investeeringuid eh, erasektorisse ja avalikku sektorisse ka Saksamaal ja sellise strateegia alusel eh, tõesti tagatakse jätkusuutlik majanduskasv ja töökohtade loomine Euroopas, seda meil kõigil vaja ongi, lugupeetud saadikud. ja sellepärast on väga tähtis, et me jääksime reformide kursile ja seda kõikides liikmesriikides. see ei puuduta ainult majandusreforme, vaid tervet rida reforme, mis tuleb läbi viia selleks, et taastuks meie konkurentsivõime ja oleks tagatud jätkusuutlik areng Euroopas. see puudutab ka maksudest kõrvale hiilimist, millele viitasid mitmed sõnavõtjad ja viimati proua Koomeški ja kõik see on tähtis mitte ainult majanduse efektiivsuse seisukohalt, et maksutulu tõesti laekuks riigieelarvetesse, vaid eh, ka sotsiaalse õigluse koha pealt, inimesed peavad nägema, et koorem jaguneb ühiskonna liikmete vahel võrdselt. härra Tool viitas Jean-Claude Junckerile ja mina ootan väga seda, et ma saan hakata jälle koostööd tegema oma endise kolleegi ja sõbraga Jean-Claude Junckeriga ja et me saame intensiivistada võitlust äh, maksudest kõrvalhiilimise vastu ja et ka Luksemburg hakkab sellega tegelema. president, lugupeetud saadikud, komisjon tervitab seda, et ülemkogu koondab tähelepanu tööstuse konkurentsivõimele ning kliima- ja energiapoliitikale. Euroopa Liit on ülemaailmne liider kliimamuutuste vastases võitluses ja ma kuulasin väga tähelepanelikult proua Harmsi sõnavõttu ja ma pean ütlema, et kõigi minu austuse juures rohelised näiksed karuteenet osutavad Euroopale ja alahindavad seda, kui suur on olnud meie panus ja liidri roll kliimamuutuste vastases võitluses. seda tunnustavad sellised asutused nagu Al Gore, Nicolas Stern ja Ban Ki-moon, sellised isikud ja väga tähtis on, et me tõesti ei saeks seda oksa, millel me istume. Äh, Al Gore, äh, Stern ja Ban Ki-moon ja teisedki on juhtinud tähelepanu sellele, kuivõrd suur on olnud meie roll ja tunnustavad meie Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni liidrolli selles poliitikas. roheline majanduskasv peab muutuma konkurentsieeliseks meil, mis tagab mitte ainult tehnoloogilise progressi, vaid ka majanduskasvu ja töökohad. ma olen veendunud selles, et Euroopal on vaja mõelda ulatuslikult ja samas eh, tegutseda ka pisiasjadega ja see puudutab ka kliima- ja energiapoliitikat, ühtset siseturgu ja uut tööstuspoliitikat. Euroopa peab seadma eesmärgid ja ette nägema ka e, normid ja eeskirjad, aga las liikmesriigid siis juba otsustavad, kuidas seda kõike ellu rakendada ja e, tuginedes omaenda tugevatele külgedele ja las siis ka turg toimib ja las äriühingud leiavad kõige innovaatilisemad lahendused. näiteks e, biomajanduse ja puhaste tehnoloogiate vallas. meie analüüsid näidavad, et kõige äh, kuluefektiivsem viis, kuidas meie auahneid eesmärke saavutada, on eh, eh, seada üks eh, eesmärk Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside vähendamise osas ja et meil on vaja selleks hästi toimivat kasvuhoonegaaside kaubandussüsteemi ja öö, raamiks on laiemad majandusreformid, mis tagavad meie konkurentsivõime ja öö, taastavad Euroopa majanduse kasvu ja võimaldavad meil kriisist väljuda tugevamana ja jätkusuutlikuma majandusega, kui meil enne oli. president, lugupeetud saadikud ja lõpetuseks tahan öelda, et sellele arutelule järgneb nüüd arutelu Ukraina üle ja ma rõhutan vaid, et Euroopa toetab Ukraina rahva õigust otsustada omaenda saatuse üle ja Euroopale orienteerituse üle. kui me tahame julgeolekuolukorda stabiliseerida, siis on väga tähtis, et me looksime tingimused majanduslik, majanduse stabiliseerimiseks ja majanduse arenguks. möödunud nädalal selle eesmärgiga me saatsime faktide kogumise missiooni Ukrainasse selleks, et hinnata, millised on selle riigi rahalised vajadused ja praegu me analüüsime selle missiooni tulemusi, oleme tihedas kontaktis IMF-iga, kelle missioon on endiselt Kiievis koha peal. ülemkogu mööd-, nõukogu möödunud nädalal võttis vastu mitmeaastase toetuspaketi Ukrainale, komisjon eh, kuulutas selle välja päev varem, nõukogu kinnitas selle ja ka keskpikad üks koma kuus miljardit eurot äh, on võimalik peatselt ja järk-järgult teha kättesaadavaks, tingimuslikud laenud on see instrument, mida me kasutame. ja kuussada miljonit eurot äh, on ette nähtud uuest MFF-ist ja üks miljard eurot äh, kiireloomuliselt võetakse kasutusele kohe, kui IMF-i programm on koostatud ja loomulikult see kõik on seotud majandusreformidega, mis tuleb eh, Ukrainas läbi viia, et Ukraina majandus muutuks vastupanuvõimlemiseks ja jätkusuutlikumaks ja suudaks paremini tagada heaolu tavalistele ukrainlastele. Eh, ja tõsiselt tuleb ka korruptsiooni vastu selleks võidelda jah, me kõik mõistame seda, et erakorraline olukord on Ukrainas ja selleks on vaja kiiresti nüüd meie poolt välja, vastu võtta see abipakett ja ma loodan siin selles ka parlamendi toetusele. aitäh, härra Rehn. nüüd annan sõna nõukogu esindajale, minister Kurkulasele härra president, lugupeetud saadikud, ma tahaksin tänada selle väga huvitava arutelu üle. me kuulsime siin väga palju erinevaid arutelusid äh, erinevatel teemadel, kõik nad olid omavahel seotud ja need kõik teemad on järgmise ülemkogu päevakorras kirjas. nagu ma juba enne ütlesin, siis kõik need teemad käivad käsikäes, meie mured, mis puudutavad Ukraina arenguid, saavad vastuse ainult siis, kui me tegeleme nendega koordineeritult ja süsteemselt. ja see käib kõik ka käsikäes meie majandus- ja sotsiaalpoliitikaga mõned nendest on rõhutanud just neid sotsiaalseid aspekte ja nende olulisust. ma olen nõus teiega, et see on Euroopa Liidu oluline osa, mis põhineb sotsiaalmajandus, sotsiaalmajanduspoliitikal, isegi kui meil ilmnevad Äh, turu ja sotsiaalaspektide vahel tasakaalustamatused, siis on see seetõttu, et sotsiaalpoliitika lasub praegu veel suures osas liikmesriikide äh, kätes. me koordineerime tööd ja jagame omavahel kogemusi, aga vastutus äh, on riiklikul tasandil majanduse taastumine Euroopas on silmapiiril, aga see on praegu väga harbras, aga seetõttu peame me edasi minema poole aasta tegevusega, peame seda tõsiselt võtma. see on üks paljudest vahendust, vahenditest, aga see on väga oluline osa meie Euroopa strateegias selleks, et luua töökohti ja tuua tagasi majanduskasv nii nagu mitmed parlamendiliikmed mainisid, oleme teinud me edusamme mitmes valdkonnas, majandusjuhtimises näiteks, finantsmääruste vastuvõtmise kaudu, mida siin mainiti, majanduse ja sta-, kasvu- ja stabiilsuspakti osas, keskpanga tegevuse osas, pangandusliik, liit on samuti äärmiselt oluline. meie ambitsiooniks Kreeka eesistujana on võtta vastu kriisilahendusmehhanism Euroopa Parlamendi praeguse ametiaja jooksul meil toimub äh, Strasbourgis kell kolm täna võtmearutelu finantsministrite ja eurorühma juhtide äh, osalusel. eesistuja on saanud uue mandaadi kolmepoolseteks läbirääkimisteks ja loodame, et see on tugevaks aluseks minemaks kompromissile. vastasel juhul peame minema tagasi valitsuse tasandile ja paluma paindlikumat mandaati. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et tegemist on usaldusega Euroopa Liidu osas tervikuna, aitäh! aitäh, härra Kurkulas! niisiis, need olid eh, siis ettevalmistused eh, ülemkogu jaoks ja vastavad arutelud. järgmine teema on nõukogu ja komisjoni avaldused selle kohta, mis meie oleme pealkirjaks eh, na,